millisest riigist me pärit oleme, milline parteipilet on meil taskus või kas me kuulume Euroopa Parlamenti komisjoni või nõukokku, nagu üheskoos on meil võimalik need suured ülesanded lahendada. suur tänu! suur tänu, härra minister! see arutelu on sellega lõppenud L'ordine del giorno reca ora. Läheme edasi. nüüd on meil päevakorras nõukogu ja komisjoni avaldused homofoobia vastase võitluse kohta Euroopasse. ma annan kohe alguses jällegi sõna härra Vammenile. Madam President, honorable members proua president, lugupeetud rahvasaadikud, äh, volinik, samamoodi nagu rassism ja seksism on ka homofoobia Euroopa väärtuste häbiplekiks. see ähvardab võrdsuse põhimõtet, äh, tolerantsust ja ka mitmekesisuse põhimõtet, samamoodi nagu laastab ohvrite elusid sellepärast nõukogu on parlamendiga ühes rinnas ja võitleb selle vastu me peame olema kogu aeg valvel, võitlemaks diskrimineerimise vastu. see, meil tuleb kaitsta äh, ja rakendada neid välusid, mis ÜRO harta ja inimõiguste meetmetega on paika pandud, nagu kodaniku ja poliitiliste õiguste konventsioon, see on paika pandud ka lepingutes, ka põhiõiguste hartas ja Euroopa Liidu õigustikus me ei räägi siin täna mitte ainult äh, seksuaalsest sättumusest ja identiteedist. me räägime siin ka vabadusest. kaasa arvatud vabadusest rääkida vabalt äh,, osaleda paraadil, avaldada meelt ja öelda oma arvamus avalikkuse ees välja. õigusloojana nõukogu on juba teinud samme selleks, et kaitsta Euroopa kodanikke diskrimineerimise vastu. nõukogu direktiiv äh, võrdse kohtlemise üldise raamistiku kohta töökohtadel on väga tähtis. see keelab diskrimineerimise religioossetel või usulistel põhjustel, puuduse, äh, puue, puude pärast, äh, vanuse pärast või ka seksuaalse sättumuse pärast ja seda töökohtadel nii et tegelikult juba praegusel hetkel tööandjad ei või diskrimineerida kedagi sellepärast, et äh, ta on homo või, või siis ka heteroseksuaalne, kuid diskrimineerimine ei toimu mitte ainult töökohal. Euroopa kodanikud ootavad ka võrdset äh, kohtlemist äh, koolides, kui nad lähevad arsti juurde või kui nad üürivad korterit. mitte keegi ei tohi tohiks kannatada diskrimineerimise all oma seksuaalse sättumuse pärast ja mitte keegi ei tohi ka tagakiusamise ohvriks langeda. nõukogu on praegusel hetkel läbi vaatamas komisjoni uut ettepanekut uue direktiivi kohta, millega oleks võimalik äh, laiendada kaitset diskrimineerimise vastu väljaspool töökohta, kaasa arvatud sotsiaalset kaitset, tervishoidu, haridust ja juurdepääsu teenustele ja kaupadele, kaasa arvatud eluasemele. aga nagu te teate, läbirääkimised selle ettepaneku üle ei ole lihtsad. nõukogu on seda teksti läbi vaadanud juba kahe tuhande kaheksandast aastast peale. meil on vaja kõikide liikmesriikide nõusolekut, enne kui me saame selle direktiivi vastu võtta tööd jätkatakse Taani eesistumise ajal ja eduraportit esitletakse juunikuus tööhõiveministrite nõukogus. õigusloome on kohe kindlasti inimõiguste ja võrdse kohtlemise hälliks, kuid sellest üksi ei piisa. meie kasutuses on ka teine meede, teadlikkuse tõstmine. suhtumise muutmine on pikaajaline protsess ja mul on väga hea meel öelda, et viis aastat tagasi nõukogu ja parlamendi väärtused kehastusid kahe tuhande seitsmendal aastal, kui kuulutati välja võrdsete võimaluste aasta, millega meie kodanikele meenutati, et kõik inimesed on ära teeninud võrdse kohtlemise, hoolimata nende rassilisest või etnilisest päritolust, vanusest, seksuaalsest sättumusest ja nii edasi. kallid kolleegid, meil on vaja selle tööga jätkata inimõiguste amet on ka praegusel hetkel teadvustamas meid diskrimineerimisest, mis põhineb seksuaalsel sättumusel. Euroopa Liit peab ka oma välistegevuse kaudu diskrimineerimise vastu võitlema ja Euroopa Parlament hoiab oma valvsat silma sellel protsessil peal kui me vaatame, loeme ajalehti, siis on näha, et homofoobiast tekitud rünnakud on ikka veel täiesti tavalised nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat. Euroopa Parlament mängib väga tähtsat rolli seksuaalvähemuste kaitsmisel, keda siiamaani poliitikud ja seadused piisavalt ei kaitse. Euroopa Liidul on olnud seksuaalvähemuste kaitsmisel juhtiv roll ja me peame seda protsessi jätkama üheskoos. tegemist on jagatud vastutusega. see koda, komisjon ja liikmesriigid jagavad seda vastutust. see on ka jagatud vastutus kõikide Euroopa kodanike jaoks. suur tänu, proua president! Grazie ministro, la parola alla suur tänu ja nüüd annan sõna volinik Redingile, palun. president möödunud nädalal seitsmeteistkümnendal mail äh, äh, tähistasime ras-, äh, rahvusvahelist homofoobia, transfoobia vastast päeva ning sel puhul tegin komisjoni poolt avalduse. ma sooviksin rõhutada siin Euroopa rahva valitud esindajate ees, et homofoobia ja transfoobia on inimväärikuse akts-, täiesti aktsepteerimatud öö, mm, solvangud ning nad on absoluutselt mittevastavad Euroopa väärtustele. sellepärast soovib komisjon selle fenomeni vastu võidelda kõigi tema vahend, võimuses olevate vahenditega. mina kui põhiõiguste ja mittediskrimineerimise volinik äh, Äh, minu e-, eesmärgiks on garanteerida, et võrdse kohtlemise põhimõtted respekteeritakse kõikjal ja kõigi kohta. lesbi eh,, eh, gei ja e, transseksuaalsed inimesed on endiselt vihkamiskuritegudeks, diskrimineerimise ja solvangute ning eh, ta, ning e, mitteaktsepteerimise ohvrid. me teame, et meie aluslepingud äh, nagu äh, ka meie põhiõiguste harta keelavad igasugused sellised äh, diskrimineerimised ning komisjon kavatseb teha kõik selleks, et seda põhimõtet respekteeritaks kõik, kõigis Euroopa Liidu tegevustes ja äh, ka kogu Euroopa Liidus, kui nüüd kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, kui see rakendab Euroopa seadusi. seksuaalse diskrimineerimine on keelatud ka meie direktiivides, näiteks äh, tööhõive direktiivis. komisjon tegi õigusloomelise ettepaneku laiendada see keeld äh, ka äh, teenustele ja toodetele see puudutab ka haridusküsimusi, ma olen nõus sellega, et praegusel hetkel on nõukogus äh, see tekst ummikusse jooksnud ja ma ootan huviga, äh, mida teeb äh, eesistujariik, et selle, seda te, dokumenti edasi viia, meil on õnnetuseks selle vastuvõtmiseks vaja ühehäälset otsust, selle tõttu on see ka praeguseks, praegu blokeeritud. kuid samas enamus liikmesriikidest sooviks toetada seda teksti. meil mitte ainult pole eh, seadusi, eh, vaid eh, ka Euroopa Kohus on oma kohtupraktikas kinnitanud, et soolise võrdõigluse, õiguse ligipääsu, samuti ka ligipääs toodetele ja teenustele keelavad disk-, sel-, sellise diskrimineerimise, nii et õigusliku aluse koha pealt on asi selge ja ei ole vähematki kahtlust, millised on Euroopa õiguslikud, ähm, milline on Euroopa õigusliku vundament selles küsimuses. samas me peame jääma valva, valvsaks ja ma kinnitan teile, et Euroopa Komisjon on äh, tähelepanelik ja äh, jälgib tähelepanelikult kõiki parlamendi küsimusi ja petitsioone, mis äh, puudutavad seksuaalse orientatsiooni alast diskrimineerimist eh, igal juhtumil, eh, kui, mis langeb Euroopa Liidu kompetentsi. Eh, diskrimineerimine seksuaalvähemuste vastu on endiselt probleem, nagu näitas noore belglase Ishan Sharfi hiljutine mõrv. sellega seoses soovib E, soovime me, et ähm, põhiõiguste peadirektorat viiks, äh, amet, vabandust, viiks läbi äh, järelpärimise seksuaalse diskrimineerimise kohta ähm, äh, kõigis liikmesriikides, ka Horvaatias. meil on vaja teada, kus kuriteod toimuvad, et sellealaseid trende pisut täpsemalt tundma õppida. samas me laiendame oma teavituskampaaniaid üle kogu Euroopa, et võidelda diskrimineerimise vastu ning garanteerida eh, eh, eripalgelist eh, avatud lähenemist. soovime koostööd teha kohalike võimu esindajatega seksuaalse orientatsiooni tõttu, seksuaalse orientatsiooniga seotud diskrimineerimiste puhul seda, mida me teeme Euroopas, teeme me ka väljaspool Euroopat. meie välisteenistus on äh, täiesti teadlik, äh, kui ras-, suurtes raskustes on seksuaalvähemad, äh, vähemused näiteks sellistes riikides nagu Venemaa, Ukraina või Moldova, kus ei ole mitte ainult diskrimineerimine ja vägivald probleemiks, vaid kus Ukrainas näiteks ähvardab seksuaalvähemusi ka äh, Äh, ka äh, kohtupoolne süüdimõistmine, me oleme korduvalt pöördunud äh, nende riikide poole palumaks, et nad peaks kinni rahvusvahelistest kohustustest, inimõigustest ja inimeste õigust väärikusele. meenutagem, et Catherine Ashton, Euroopa välisasjade kõrge esindaja, mõistis hukka homofoobia oma hiljutises seitsmeteistkümnendal mail tehtud avalduses ning ta kutsus valitsusi üles, et inimesi eh, koheldaks võrdselt, sõltumata nende seksuaalsest orientatsioonist. iga kord, kui ta külastab eh, mõnda riiki väljaspool Euroopa Liitu, tuleb ta nende põhimõtete juurde tagasi ja teeb seda vägagi eh, teravalt. mina kui Euroopa õigusasjade volinik teen Euroopast kõik selleks, et kaitsta põhiõigusi, millele Euroopa on üles ehitatud, mitte ainult rahvusvahelisel homofoobia vastasel päeval, vaid äh, igal päeval aastas, sest homofoobial ei ole Euroopas kohta. Grazie, komissaria Reding, ora. aitäh, volinik Reding ning nüüd äh, kõnelejad fraktsioonide nimel, alustame Rahvaparteiga, härra Pusutil, palun aitäh, lugupeetud president, lugupeetud komisjoni asepresident äh,, härrad ministrid, kolleegid. rahvapartei äh, mõistab hukka homofoobia ja me äh, usume, et selle vastu tuleb võidelda, seda me oleme korduvalt ütelnud ja tahaksin kasutada võimalust ja selle veel kord üle korrata ka sellel nädalal. Euroopas ei ole kohta diskrimineerimisele, ükskõik mis liiki see on ning see käib ka homofoobia kohta Eh, siin ei ole mingit kaksipidi mõistmist võimalik. Eh, kõik eh, selle koja fraktsioonid tulid kokku ühe laua ümber selleks, et välja töötada ühine resolutsioon, võtmaks sõna ühehäälselt homofoobia vastu. selle teemaga on seotud väga palju erinevaid arvamusi ning seetõttu me tahame keskenduda just tõelisele probleemile ehk homofoobiale. vastasel juhul on võimatu leida mm, ühiseid äh, seisukohti. Äh, siin Rahvapartei lähtub kahest äh, ühisest seisukohast. esmalt tuleb silmas pidada seda, millised on meie pädevuste piirangud, mida me saame teha ja mida ei saa teha me peame kinni pidama ka lähimuspõhimõttest, mis on üks Euroopa Liidu äh, aluspõhimõtteid. see tähendab seda, et need äh, valdkonnad, mis jäävad liikmesriikide valitsuste pädevusse, peaksid äh, ka nende kätesse jääma. teiseks tuleb vältida üksikute riikide hukkamõistmist, eriti juhul, kus riigi valitsus ei ole vastutav äh, antud äh, vahejuhtumi või algatuse puhul. homofoobia on miski, millega me ei saa leppida. me peame tagama, et see juuritakse välja Euroopast ja ka mujalt. selleks, äh, selleni jõudmiseks aga on vaja, et me oleksime tõsiseltvõetavad ja me peame kaineid, mitte emotsionaalseid, emotsionaalselt sellele lähenema ja me peame kinni pidama oma pädevusest. ja ennekõike me peame ühel häälel rääkima. suur aitäh! sotsialistide ja demokraatide nimel härra Kašman, palun poolteist minutit. suur aitäh, proua president ja tahaksin tänada härra Pusutili sõnavõtu eest ma loodan, et me saame ühtse kojana hääletada homofoobia vastu, sellepärast et homofoobia hävitab elusid ja nende elusid, kes äh, on homofoobid ja kelle vastu see on suunatud samuti. Äh, tegemist on kuritegudega, mis äh, armistavad kogu meie kontinenti, nagu proua Reding ütles, noore mehe suund Brüsselis äh, ja see oli tingitud ainult seetõttu, et ta oli homoseksuaalne. samuti, mis on juhtunud Ukrainas, Venemaal ja Moldovas, tegemist on äh, äh, sammudega tagasi, tegemist ei ole millegagi, mis austaks mitmekesisust ja erinevusi. selleks, et institutsioone austataks väidetakse, et on vaja, et me kõik alluksime mingile väga kitsale stereotüübile, see aga ei ole mõttekas. kaksikud, kes on sündinud äh, ühte perekonda, kes on üle kas-, üles kasvatatud ühtemoodi, üks neist otsustab, et äh, üks neist on homoseksuaalne, üks on heteroseksuaalne äh, ja ainult seetõttu, et teda on kaitstud ja armastatud, aga ta, tal on teistsugune sättumus, ta, tema puhul ei ole samad tagatised, tal ei ole võimalust samu õigusi kasutada. ometigi nende taust on täpselt sama. Euroopa Parlament, teised, teiste riikide parlamendid, riigijuhid peavad sellega nõustuma. me lämmatame inimesi, me peame võimaldama Äh, inimestel äh, saada sellisteks, kelleks nad on sündinud olema ning äh, nad väärivad armastust ja neid on vaja toetada. härra Pusutil, ma nõustun teiega, me peame oma pädevuse piiridesse jääma, aga ma ei tahaks, et me hakkaksime muutma seda, milles kokku lepitud on, me ei tohiks oma ootusi, lootusi teiste liikmesriikide osas piirata, see on väga oluline. ja välja, ja kui me ei nimeta äh, Äh, neid riike, siis äh, te, tekib nende ümber anonüümsuse kookon ja see jällegi julgustab ka teisi võtma vastu seadusi, mis on homofoobsed ja kus ei äh, kohelda inimesi võrdselt. lugupeetud president, lugupeetud volinik, lõpetaksin järgmisega vähemalt üks isik siin kojas on homofoobia ohvriks langenud mina olen ähm, homoseksuaalne, ma olen seda avalikult välja ütelnud ja ma olen ka ise sellega kokku puutunud, aga harva, miks, sellepärast et ähm, nii äh, perekond kui ühiskond äh, on mind toetanud, ka minu haridustee äh, on olnud toetav ja seeläbi ma olen see, kes ma olen ja ma olen selle üle uhke. selline võimalus ja selline sellised teed peavad olema kõigile avatud nii Euroopas kui ka mujal, suur aitäh! Per... suur aitäh ning äh, Alde nimel proua Intvelt, kaks minutit. jah, aitäh! Äh, ma jäin mõtlema eelmise teema osas, me rääkisime eurokriisist, stabiilsusmehhanismist, äh, päästefondidest ja mul tekkis küsimus, kas võib-olla me ei peaks maksusoodustust andma seksuaalvähendustele, sellepärast et nad panustavad kõvasti Euroopa majandusse, eh, riskifondi, eh, euroala riikide väljaostmisse, aga neil ei ole samu õigusi kui teistel Euroopa Liidu kodanikel, neil ei ole sama kaitset, neil ei ole samu õigusi äh, tagatud valitsuse poolt, nii et võib-olla me ei peaks neid nõudma, et nad sama maksaks, muidugi olen siin irooniline, kolleegid, see ei ole lahenduseks, lahenduseks oleks see, et ähm, Euroopa Liiduna ja liikmesriikidena me tagaksime samad õigused, sama kaitse kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. kätte on jõudnud aeg, äh, et me ometigi tegutseksime ja olen uhke koja liikmeks oleku üle, sellepärast et me oleme vähemuste õigustest võtmise osas liidrirollis ähm, homofoobiavastane resolutsioon olemas ja härra Pusuti tervitan igati ka Rahvapartei koostööd ja toetust, ma usun, et fraktsioonide vaheline koostöö on väga selgeks märgiks meie oma valitsustele, aga ka neile valitsustele, mida mainiti Moldovas, Venemaal ja mujal. väga palju on selliseid riike, kus seksuaalvähemusi ei kohelda õiglaselt. lõpetuseks, kolleegid Äh, vihakõned, äh, mida peavad usuliidrid, äh, arvamusliidrid, see aitab ainult kaasa vihkamise levimisele, vägivalla levimisele ja lõpetuseks härra Pusutile veel, selline diskrimineerimine ei ole ilmtingimata äh, parem kui homofoobia, me äh, sallime eh, seda ja see annab märguande, et mõned on vähem võrdsed kui meie ning see õigustab homofoobiat, nii et kolleegid, eh, kutsun teid üles kõiki toetama homme resolutsiooni. Per... suur aitäh ja roheliste nimel eh, proua Lunatšek, palun. Thank you, president, Mrs Commissioner, ladies and gentlemen. aitäh, proua president Ähm, ja alles nädal tagasi oli rahvusvaheline homofoobia vastasuse päev ja me tähistasime seda parlamendis, ka videosõnumid äh, me nägime, seal öeldi ka proua Redinguli koha, et ja sõnumiks oli see, et, et noortele tuleb ütelda, et asjad lähevad paremaks. Äh, mina olen üles kasvanud ajal, kus äh, asjad ei olnud niivõrd lihtsad kui praegu siinsamal kontinentil. ma tean, mida tähendab see, et elatakse hirmus, kus kahetakse, kus kardetakse käsikäes tänaval äh, kõndida armastatud inimesega või kus kardetakse suudelda teda rongijaamas hüvasti jätuks. homofoobia on ebaratsionaalne hirm äh, geide, lesbide, äh, transseksuaalide vastu, antisemitism, seksism, rassism, homofoobia, kõik on sama ja me peame selle hukka mõistma ja me peame tagama, et inimesed ei peaks kartma elada oma elusid äh, täisväärtuslikult, neil kõigil on õigus äh, õnnelikule elule olgugi, et palju on paranenud siin äh, meie maantril, on siiski ka põhjust tõsist muret tunda, nagu mainitud, mõned riigid väljaspool Euroopa Liitu, Ukraina, Venemaa, Moldova, vahevalitsuse liikmed vahele, teised üritavad läbi suruda ja ellu rakendada seadusi, millega tõkestatakse isegi avalikult homoseksuaalsusest rääkimine. avaliku sees rääkimine on aga väga oluline just noorte jaoks, kes ähm, peavad äh, toime tulema sellega äh, Äh, millised nad on, me peame Euroopa Liidus homofoobia vastu sõna võtma, meil on vaja oma strateegia, meil on vaja teekaarti, proua Reding, millega võideldakse homofoobia vastu ja äh, kus tagatakse võrdsed õigused äh, lesbidele ja mm, geidele. me peame selgelt välja ütlema, et homofoobia on hukka mõistetud ja mitte keegi meist seda ei toeta. Per il gruppo ECR l'onorevole Kirkop per un minuto härra Kirkhope üheks minutiks. Uh, Weinberg... nagu George Weinberg seda kunagi ütles, on homofoobia juured hirm, hirm ja veel kord hirm. kui hakatakse kartma oma majandusliku turvalisuse pärast, eh, ei tohi lubada, et need hirmud veel kasvavad eh, ning et hakatakse dehumaniseerima mõnda inimrühma suurem tolerantsus ei pea tagasikäiku tegema. loomulikult me arvame erinevalt sellest, millist rolli võiks mängida Euroopa Liit. Ehm, Euroopa roll on minu meelest piiratud, kuid samas on meil võimalik teha seda, et mõned ehm, rühmid, ehm, inimrühmad liiguvad kiiremini võrdsuse suunas. ma arvan, et on väga oluline, et me oleks täna kõik koos ja ütleks, et Euroopa äh, Eh, põhiväärtus on see, et kõigil on õigus eh, eh, väärikusele, humaansusele ja respektile, sõltumata nende seksuaalsest orientatsioonist ja minu jaoks pole miski vähem aktsepteeritav. härra Kirkhoff, kas te vastate sinise kaardi küsimusele? Uh, härra Kirkhoff, kas te kutsuks üles äh, konservatiivide poolt äh, ähm, äh, äh, konservatiivide valitsust, et ta lubaks gei abielusid. minu vastus on, et koalitsioonivalitsus kavatseb kasutada oma suhteid teiste riikidega et, et Suurbritannias tsiviilpartnerlusseadust äh, respekteeritakse teistes riikides ning uurib ka see praegu võimalust, kuidas äh, sisse viia samasoolist tsiviilabielud. suur tänu, järgmisena saab sõna härra De Jong. Voorzitter, afgelopen zaterdag nam ik in Amsterdam deel aan een debat met Hongaarse journalisten. Suur tänu, proua presidenti president eelmisel laupäeval ma olin ühel arutelul, kus osalesid ka Ungari ajakirjanikud ja seal räägiti ka sellest, kuidas heteroperekondade õigusi piiratakse. see tegelikult läheb juba homofoobia suunas, väga paljudes Ida-Euroopa riikides on sarnased tunded levinud. homofoobia ja transseksuaalsus on küsimused, millest räägitakse avalikult ja kus võidetakse homoparaadide vastu kuidas me saaksime siin näidata head äh, eeskuju? meil on vaja korralikke äh, rollinäiteid, meil on vaja homoseksuaale, kes avalikult ka oma homoseksuaalsust tunnistaksid. me loodame, et asjad lähevad paremaks, kuid reaalne olukord on selline, et paljudes Euroopa Liidu riikides on olukord pigem halvenenud ja meie peaksime hoolitsema siiski selle eest, et olukord muutub paremaks. meil tuleb toetada neid inimesi, kes on äh, julged kes on valmis avalikult oma homoseksuaalsust tunnistama. proua Reding, meil on võimalik äh, valitsustega koostööd teha ainult siis, äh, eriti kolmandate riikide valitsustega, kui me ka Euroopa Liidus oleme asjad äh, korda ajanud. praegusel hetkel on mulle jäänud mulje, et paljud liikmesriigid ei ole valmis rääkima äh, Ähm, samasooliste äh, paaride õiguste parandamisest. suur tänu ja nüüd saavad sõna ülejäänud registreeritud kõnelejad, kõigepealt proua Strihler, palun. Euh, head kolleegid, hiljutised arengud Euroopa Liidu liikmesriikides seoses sõnavabaduste äh, piiramisega ning äh, homoseksuaalide kogunemiste piiramisega on väga murettekitavad. me oleme näinud erinevaid äh, avalikke äh, sõnavõtte, mis on väga vägivaldsed, isegi mõrvu. Äh, homoseksuaalse propaganda vastu on võetud vastuseadusi, me ei saa jääda ükskõikseks, me peame pöörduma pädevate asutuste poolt neis riikides nagu Venemaa, Äh, Ukraina, Leedu, Läti, Ungari ning nõudma, et peetaks kinni mittediskrimineerimispõhimõttest ja me peame üles kutsuma läbi vaatama need seadused, lähtudes rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest. nõukogu peaks võtma teadmiseks sellised keelud ning võtma ka vajalikke äh, saame läbi siseasjade nõukogu naabruspoliitika ning partnerluste. on kahetsusväärne, E, et äh, seksuaalsete vähemuste õigustest ei peeta endiselt täielikult kinni. me mõistame karmilt äh, hukka äh, õhutamise vägivallale, mis põhineb seksuaalsel sättumusel. lisaks sellele homoseksuaalidel peab olema täielik juurdepääs kogu infole, mis puudutab nende seksuaalsust informatsiooni tõkestamine on ebaseaduslik ning katastroofiline kogu Euroopa Liidu jaoks, aitäh. suur aitäh ja sõna saab äh, kolleeg Guillaume, kaks minutit. aitäh, head kolleegid, äh, mõni äh, päev tagasi tähistasime rahvusvahelist homofoobia vastasesse päeva ja need või me küll ei saa ütelda, et asjad lähevad paremaks, olgugi et äh, edusamme on tehtud, äh, äh, uudised näitavad, et me peame endiselt võitlema ja võitlema vägivalla vastu, mille ohvriks langevad seksuaalvähemuste liikmed. erinevates riikides võetakse valitsuste poolt vastu seadusi, ähm, millega karistatakse propagandat, homoseksuaalset propagandat paljudes riikides on, äh, peetakse seda, äh, sellist sättumust äh, ohustavaks. meil on vaja tagada kaitse kõikidele seksuaalvähemuste esindajatele, me näeme, et palju tööd on veel teha seksuaalvähemuste esindajate, tihtilugu endiselt on veel vägivalla ohvrid ning stigmatiseerimise ohvrid. no me peame tegutsema selleks, et diskrimineerimisest jätkuvalt äh, lõplikult lahti saada, tuleb võtta meetmeid, need peavad äh, puudutama kolme telge, esmalt äh, haridus ja austus, on vaja kooliprogramme, millega võideldakse eelarvamuste ning seksistlike ja homofoobsete stereotüüpide vastu kõige nooremast ajast peale, lisaks sellele tuleb tunnustada homoseksuaalide abielu ning tunne headmeelt selle üle, et uus Prantsuse valitsus on sellele reformi teele asunud, lisaks sellele tuleb karistada Äh, solvangud homoseksuaalide aadressil samal alusel kui rassistlikke solvanguid, aitäh. suur tänu, proua Ladford, üheks minutiks. suur tänu teile, president. mul oli väga hea meel selle üle, äh, et äh, siin on öeldud, et Suurbritannia on üks parimaid äh, riike eh, homoseksuaalsete õiguste kaitsel. ma ei saa loomulikult eh, kogu au enda peale võtta, sest ka eelmine valitsus tegi selle nimel ära teinud ja mina olen nõus sellega, mida ütles eh, seda ütles härra Bussutil, see peaks olema riiklik dimensioon, kuid samas siiski Euroopa roll on oluline. kui näiteks äh, ähm, abielus geipaar äh, kolib teise riiki või nad kaotada seal oma õigused, oma vanema õigused isegi Euroopa Liidus eh, diskrimineerimine eh, ja eelarvamused on jõhkrad eh, jälgid ja brutaalsed. ma tervitan Euroopa Rahvapartei toetust sellele resolutsioonile. meie resolutsiooni aluseks on fraktsioonide ülene vaheline kokkulepe. meil oli samuti homoseksuaalsuvastane seadus, eh, lõik kakskümmend kaheksa, nagu seda tunti. ma, samas nüüd me arutame juba homoseksuaalsete abielude võimalusest, nii et eh, progress on võimalik. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Posselt kaheks minutiks lugupeetud proua president, kõigepealt tahaksin kolleeg Ladfordile öelda, et alles täna õhtul meie fraktsioon otsustab, kas ta seda resolutsiooni toetab, mis meile on ette pandud ja kui ma seda arutelu siin kuulan, siis ma pakun, et me pigem ei toeta ja seda ühel põhjusel, mina olen homofoobia vastane ja ma võitlen inimõiguste eest kuid ma ei taha rääkida seksuaalvähemuste õigustest, see on jama meil on kõigil on, inimestel on inimõigused ja inimõigused tuleb tagada kõigile, ka homoseksuaalidele, tuleb hoolitseda selle eest, et neid ei diskrimineerita. ja selle jaoks on meil ka diskrimineerimisvastane artikkel meie lepingus, selle jaoks on ka diskrimineerivastane seadusandlus ja selle jaoks on ka põhiõiguste harta ja seal, kus seal nendest inimõigustest kinni ei peeta ja neid juhtumeid tuleks siis ka nimepidi öelda Euroopa Liidus, siis tõesti seal tuleb ka juriidiliselt sekkuda ning seda on ja seda või tuleb ka teha kuid me ei räägi siin praegu sellest, me jällegi praegu räägime siin nõndanimetatud homoseksuaalide, samasoolistest äh, paaridest ja nende abieludest, võib-olla selle poolt või selle vastu, kuid sellel pole mitte mingit pistmist inimõigustega ja sellel pole ka mitte midagi pistmist põhiõiguste hartaga. põhiõiguste hartas on selgelt kirjas, et iga riik ise otsustab, kuidas tema defineerib abielu ja perekonda. ja see viidi põhiõiguste hartasse just niimoodi sisse, selleks et seise, sellised riigid nagu Saksamaa ja Ungari saaksid öelda, et abielu on abielu mehe ja naise vahel see on õigus, mis on paika pandud põhiharta, põhiõiguste harta kaudu ja seda kõike ei saa panna ühte patta panna homofoobiaga. seda võib poliitiliselt kritiseerida, kuid seda ei tohi paika panna pa,, ühte äh, patta panna nende õudsate juhtumitega, mis Venemaal Putini taktikeepe all toimuvad eelmine kord täiskogu istungil Strasbourgis ma hoiatasin inimõiguste ideoloogilise ärakasutamise eest. inimõigused on liiga väärtuslikud äh, selleks, et neid pai-, ühte potti panna ühiskondliku propagandaga ja sellepärast, olles ära kuulnud selle arutelu siin, ma olen täiesti šokeeritud, ma olen inimõiguste rikkumise vastu, ma olen homofoobia vastu, aga ma olen ka ideoloogilise propaganda vastu Per... suur tänu, järgmisena proua Kents, palun. suur tänu. suur tänu, proua president. ka selles valdkonnas on meil veel väga palju vaja ära teha, sellepärast et meil ei ole diskrimineerimisvastast äh, direktiivi, mis kataks ära kõik valdkonnad samasooliste paaride jaoks ei ole kindel see, et nad võivad ka Euroopa Liidus vabalt liikuda, sellepärast et nad võivad oma abielustaatuse kaotada, kui nad mõnda teise liikmesriiki lähevad ja ka Euroopa Nõukogu soovitused lähevad samas suunas. kuid juriidiliste aspektide kõrval tahaksin ma rääkida tõsi, tõelisest diskrimineerimisvastasest äh, õhkkonnast, õhkkonnast, kus austatakse kõiki. meil on terves Euroopas veel väga palju võimalik selles valdkonnas ära teha. poliitikud, meedia, äh, haridus mängivad siin väga tähtsat rolli. Ungari võiks tegelikult uhke olla selle üle, et Ungaris on diskrimineerimisvastane seadus, mis võiks olla eeskujuks kogu Euroopale. kuid juba teist korda juhtus see, et politsei üritas äh, Budapestis äh, ära keelata homoparaadi. sellepärast, et äh, selle vastu avaldati meelt suurel määral ja Budapesti linnavalitsus teeb kõik selleks, et äh, seksuaalvähemuste paraadid ei toimiks, toimuks. ja praegused Ungari poliitikud toetavad sellist käitumist, meie aga ei soovi sellist käitumist Euroopa Liidus näha. nii et komisjonil on veel väga palju ära teha, komisjon peab hoolitsema äh, vastu võetud direktiivide rakendamise eest. meil on vaja Euroopat, kus ei diskrimineerita nõukogu peaks horisontaalselt äh, diskrimineerimisvastast direktiivi toetama ja liikmesriigid peaksid äh, näitama üles rohkem sallivust, seda oleks võimalik teha dialoogi ja hariduse kaudu, aitäh! see suur tänu ja järgmisena saab sõna üheks minutiks proua Jaagonsaari. üks hetk, üks hetk, ütleb proua president proua Köns, kas te olete valmis vastama sinise kaarti küsimusele? härra Posselt, palun. aitäh, tahtsin kolleeg Könsilt lihtsalt teada saada, kas ta teab, et Fidese valitsus Ungaris Äh, võitleb paremäärmusliku partei Japoki vastu samal ajal, Jobiki vastu, vabandust, samal ajal kui sotsiaaldemokraadid äh, parlamendis on lubanud, et teevad Jobikiga koostööd. kas see on tõesti nii ja tahaksin teada, mida te sellest arvate, kui see nii on? jah, minu vastus on lühike ei. seda koostööd ei toimu Ungari parlamendis ja seda sellepärast, et äh, Jobiki partei seisukohad ei ole Sotsiaaldemokraatliku partei jaoks vastuvõetavad, mitte ainult selles küsimuses, vaid ka teistes küsimustes. mina näen täiesti selgelt, et Fidesi valitsus liigub poliitilise äärmusluse poole, sellepärast et Fidesi poliitikud soovivad ka ähm, Eh, homoparaad ära hoida ja politsei eh, Fidesi taktikepi all ei lubanud homoparaadi korraldamist. kahjuks mul ei ole aega pikemalt sellele küsimusele vastata, ütleb kõneleja. praegu Norevole Jak-. hästi, järgmisena proua Jaagonsaari, üks minut, palun. proua president. minister Vammenil oli õigus kui ta ütles, et homofoobia on äh, Euroopa häbiplekiks. aga ma toetan proua Redingi väga aktiivset tegevust äh, homofoobiavastases võitluses Euroopa Liidu reputatsioon on kõrge kogu maailmas, sellepärast et me oleme õigusriigi põhimõtete elluviimisel kõrged standardid paika pannud. meil tuleb hoolitseda selle eest, et õigus, et seadused ei näe ette mitte mingit diskrimineerimist, isegi peidetud, mitte kedagi ei tohi häbimärgistada. eriti just noored inimesed peavad seda ülitähtsaks president Obama on ka meie tunnustuse ära teeninud, samamoodi nagu ministrid, minister Vammen ja proua Reding oma avalduse eest samasooliste abielude kohta. suur tänu ja järgmisena üheks minutiks saab sõna proua Hett, palun. suur tänu. seksuaalvähemuste õigustest tuleks palju rohkem rääkida kui piimakvootidest, tulles selle juurde tagasi, mida proua Lülling eile ütles. jah, tõesti, härra Pussutil, me tõesti peame emotsionaalselt äh, kontaktis olema selliste küsimustega, sellepärast et iga päev diskrimineeritakse, kiusatakse taga suisa äh, tapetakse homoseksuaale ja seda kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. meil on diskrimineerimisvastane direktiiv, see on kuskil äh, nõukogu sahtlis tolmumas, sellepärast et nõukogus ei jõuda kokkuleppele seksuaalvähemuste küsimustes. Ungari põhiseaduse ütle, mis nüüd vastu võeti, öeldi, et äh, abielu võib olla ainult mehe ja naise vahel ja ka Lätis on sarnane seadus tundub, et lihtsatest sõnadest on äh, raske aru saada. ja teatud inimestel on õigus perekonda luua, teistel aga mitte, sellepärast et perekonna definitsioon Euroopa Liidus on väga erinev, sellest on väga kahju. väga Euroopa Liidu koostöö aluseks on inimõigused ja inimõigused kehtivad ka seksuaalvähemustele, nii et me peaksime oma majas korra majja lööma kõigepealt suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Tomson üheks minutiks, palun. suur tänu, proua president. Euroopa Liit on alati olnud juhtiv äh, demokraatia ja inimõiguste eest võitlemisel ja sellepärast tuleb meil ka homme see resolutsioon homofoobia osas vastu võtta. seksuaalvähemusi ei tohi diskrimineerida äh, nende seksuaalse sättumuse pärast. kuid kahjuks on olukord ikka veel selline, et neid inimesi äh, alandatakse nende seksuaalse sättumuse pärast ja seda kogu Euroopas. poliitiku ja eurooplasena tuleb mulle öelda, et äh, sellistele arengutele tuleb teha lõppe. tuleb lõpetada homoseksuaalide diskrimineerimine, meil tuleb võidelda diskrimineerimise vastu, sest ainult niimoodi on meil võimalik äh, Äh, selle, seda tendentsi peatada. me Taanis oleme teinud juba algust, äh, homoseksuaalidel on võimalik Taanis kirikus abielluda. Euroopa Liit peab võitlema nende väärtuste eest, mis meie jaoks on tähtsad selleks, et tagada ähm, ühine elu Euroopa Liidus. suur tänu, järgmisena härra Taerdan, üks minut, palun suur aitäh! nagu äh, proua volinik meelde tuletas, äh, Belgiat šokeeris noore mehe tapmine, kes äh, tapeti kahekümne teisel aprillil seksuaalse sattumuse tõttu Äh, tegemist on äh, traagilise näitega homofoobias, see näitab seda ka, et homofoobia on äh, reaalsus ja see, selle tähtsust alahinnatakse praegu. see ei puuduta mitte ainult Belgiat, homoseksuaalid enamuses liikmesriikides endiselt kannatavad diskrimineerimise all, ahistamise all ning vägivalla all Belgias äh, luuakse riiklik äh, kava võitlemaks homofoobia vastu, äh, vähendamaks vägivalda seksuaalvähemuste vastu. Euroopa Liidus tuleb kinni pidada väärtustest ja õigustest kõikidele, me peame mm, seega võitlema ühiselt homofoobia vastu, nagu minu raportis, mis puudutab ka sotsiaalset kaasatust, on mainitud, tuleb toet-, tuleb ühiselt võidelda homofoobia vastu. aitäh ja nüüd annan sõna teistele kõnelejatele. proua Sinclair vaba mikrofoni raames, palun. Uh, aitäh, lugupeetud president Äh, mina ise olen ka gei ja olen selle avalikult välja ütelnud ja äh, kuulsin siin, äh, mida öeldi härra Posselt on võib-olla erandiks, kellega ei saa nõustuda. aga jah, tõesti tehakse suuri sõnu siin ja homofoobia on halb asi ja nii edasi. aga kui nüüd teha sõnad tegudeks, Eh, mina isiklikult eh, olen siin koja liikmena olnud juba eh, kaks korda homofoobia ohvriks. kui me vaatame, mis toimub teistes riikides, kolmandates riikides, siis tõesti tehkem ometigi seda, mida me räägime. ja nagu parunes Ladford ütles, tõesti meie koduriik peaks olema üks paremaks riigiks maailmas homoseksuaalidele, kahjuks paljud teised inimesed maailmas seda ei saa väita. teame, et peatselt leiab Ukrainas aset äh, jalgpalli meistrivõistlused Poola ka, Poolas samuti paljud siinse koja liikmed samuti lähevad Ukrainasse ja esindavad äh, seal siis äh, erinevaid organisatsioone või ka Euroopa Liitu. täna aga Äh, on Ühendkuningriikides hoiatatud geisid äh, äh, selle eest, et nad Ukrainasse reisivad. miks keegi siit kojast või kogu Euroopa Liidust üldse peaks Ukrainasse minema, kas Euroopa Liit ei peaks ühtselt boikoteerima kogu võistlust ja kaitsma oma kodanikke? aitäh ja sõna saab nüüd kolleeg Morganti. suur tänu, president ma tuttavia vi sono dei punti fermi a cui non possiamo venir. ja me peame loomulikult äh, mõistma hukka igasuguse diskrimineerimise viisi. Due persone omosessuali possono convivere liberamente, magari trovando anche eventuali me võime küll elada kõrvuti ja me võime ka tunnustada samasooliste kooselu, kuid me ei saa siin abielu äh, tuua äh, eeskujuks või siis ka laste saamist, sellepärast et äh, emake loodus on niimoodi seadnud, et lapsi saavad mees ja naine ja kõik muu on isekus. meie soovime loomulikult elada rahumeelselt, vaatamata sellele, milline on kellegi seksuaalne sattumus, aga me peame siiski loodusseadusi Äh, austama. suur tänu ja nüüd proua Flašikova. suur aitäh, lugupeetud minister, lugupeetud volinik, lugupeetud president. Äh, ma kuulsin väga hea meelega seda, mis teil oli öelda, ma ei hakka rääkima siin Euroopa Liidu välistest riikidest, sellepärast et Euroopa Liidu sees on meil homofoobiaga probleeme eelmisel nädalal üks Slovakkia parlamendi liige äh, pidas kõnet ning ta ütles, et homoseksuaalid on haiged inimesed, kes tuleks äh, kinni panna raviasutustesse ja et neid tuleks ravida. niisiis seetõttu me ei saa öelda, et homofoobia eksisteerib ainult Euroopa Liidust väljaspool, seda eksisteerib ka siin. mind äh, Äh, üllatab äh, selline suhtumine, mis praegu valitseb, kui ma inimesega kokku saan, siis ma ei äh, küsi, milline on ta seksuaalne orientatsioon, ma ei räägi sellest ka oma sõpradega, ma püüan tagada selle, et need inimesed, kellega ma kohtun, oleksid sündsad inimesed, kes on samasuguse ellusuhtumisega kui mina ja seetõttu on äh, väga kurb, et eh, osa kogukonnast on selliste rünnakute alla sattunud mitte ainult ekstremistide poolt, vaid ka mõnede Euroopa Liidu liikmesriikide poliitikute poolt. mul on üks mõte. kui samasoolised partnerid ei saa äh, äh, äh, seaduse, kui liikmesriigid ei saa võtta vastu seadusi, mis tagaksid samasooliste abielu, siis võib-olla me saaksime seda üle-euroopaliselt teha. aitäh! Grazie, la parola! suur aitäh! järgmiseks saab sõna kolleeg Pandergast. Thank you, eh, chair! suur aitäh! aasta-aastalt me seisame siin ja äh, tuleme välja avaldustega ja mõistame hukka äh, homofoobseid äh, tegevusi inimeste ja as-, riigiasutuste poolt. hiljuti Euroopa Parlamendis oli võimalik vahetada arvamusi volinik Redinguga ja teiste kolleegidega ja nõukogu oli ka kohal ja meie lubasime oma kodanikele, et me tegeleme selle küsimusega ja nagu siin on öeldud, siis diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel ei eh, toimu eh, ainult üleilmselt, vaid ka Euroopa Liidus. aga samasoolised inimesed on eh, inimesed, kes väärivad samu õigusi, aga need õigused on praegu blokeeritud nõukogus probleemid, mis on seotud vastastikust tunnust, kasutamisega eh, tsiviilkoosolekute vahel on midagi, millega me peame oma seadusandluses kindlasti tegelema, aitäh. suur aitäh. ja nüüd eh, kolleeg Kornelisson, palun. suur aitäh, lugupeetud president eelmisel pühapäeval olin ma Ukrainas ja ma lootsin osaleda esimesel Gay äh, Pride paraadil, kuid kahjuks äh, see tühistati. üle viiesaja rik-, natsionalistliku ekstremisti äh, ähvardasid neid inimesi, kes seal paraadil lasid osandada ning politsei ei suutnud neid hallata või neid ei taht-, tahetud hallata. Ukrainas on praegu äh, uurimise all kaks äh, või vaatluse all kaks äh, seaduseelnõud, mis muudaks geide ja lesbide elu veelgi keerulisemaks. Ukraina ja Moldaavia, kus ma käisin nädal varem, on Euroopa riigid. Nad tahavad suhteid Euroopaga, nad tahavad vabakaubanduspiirkonda, nad tahavad viisava reisimise võimalust ja mina tahaksin, et Euroopa Komisjon ütleks selgelt välja selle, et vabakaubandus ning inimeste vaba liikumine on asjad, asjad, mis äh, saavad toimuda ainult siis, kui vabadus on tagatud kõikidele inimestele, sõltumata nende seksuaalsest sättumusest, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Miranda. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik väga huvitav on näha seda ettepanekut, mis puudutab diskrimineerimise osas direktiivi laiendamist. ma arvan, et ääretult oluline on sellel suunal tööd teha ja mul on väga hea meel, et ma olen LGBT interrühma liige siin parlamendis. Äh, ma olen ka üks äh, parlamendisaadik, kes äh, võitleb homofoobia vastu, vihkamise vastu, šovinistliku äh, keelekasutuse kasutamise vastu, äh, füüsi-, füüsilise ja verbaalse vägivalla vastu, kõik on need probleemid, millega tuleks tegeleda äh, dialoogi, austuse ja võrdse kohtlemise abil üle päeva mõrvatakse inimesi üle kogu maailma homofoobia tõttu ja üle seitsmekümnes riigis äh, kehtib homoseksuaalidele surmanuhtlus. me peame tagama inimeste õiguse Euroopa Liidus ja me peame äh, kindlasti ähm, aitama äh, lesbisid ja homoseksuaale, me peame toetama neid inimesi, kes neid inimesi püüavad aidata, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna volinik Reding. lugupeetud president ma usun, et siin oli põhimõtteline äh, üksmeel kõnelejate hulgas, homofoobial ei ole Euroopas kohta. ja seda ei avalikult ega varjatult. mitte üheski liikmesriigis ning ka mitte nendes äh, liikmesriikides, äh, mis on hiljuti Euroopa perekonnaga liitunud et diskrimineerida ei tohi mitte ühtegi inimest sõltumata tema asukohast ei Euroopa Liidus ega ka Euroopa Liidust väljaspool asuvates riikides, kes tahavad meiega äh, suhteid ja ma olen oma sõnas, äh, äh, kõnes selgelt välja öelnud ja ma olen proua Ashtonile ka öelnud, kes regulaarselt tegeleb konkreetsete elementidega nendes riikides, kus õigusi ei austata. lugupeetud president, ma olen nõus sellega, mis siin on kõlanud, ma ei hakka kõike seda kordama, aga on veel üks küsimus, millele ma olen mitmel korral juba kirjaliku vastuse andnud, aga ma arvan, et sellegipoolest on oluline sellele küsimusele vastata ka siin kojas, selleks et kõik selge oleks. ma räägin siin seosest vaba liikumise direktiivi ning sama eh, sooliste paaride vastastikuse tunnustamise vahel. Eh, te teate, et vaba liikumise direktiiv tagab Euroopa Liidu kodanikele ja nende pereliikmetele vaba liikumise ja riigi sisenemise eh, sõltumata sellest, kas samasooliste abielusid tunnustatakse või mitte või nende partnerlusi tunnustatakse või mitte. selline tunnustamine ei ole oluline selle direktiivi kohaldamise mõistes artikkel kakskümmend neli sellest direktiivist tagab selle, et samasoolised paarid, kes kasutavad vaba liikumise õigust, saavad kasutada kõiki samu õigusi nagu eh, samasoolised eh, paarid eh, sihtliikmesriigis. vaba liikumise põhimõtte kasutamine ei tähenda aga seda, et samasoolised paarid saavad rohkem õigusi eh, eh, sihtliikmesriigis, kui on tagatud selle sihtliikmesriigi enda kodanikele. ja mis puudutab abielude tunnustamist, siis see ei kuulu eh, vaba liikumise direktiivi reguleerimisala alla ning selleks, et seda korrektselt kohaldada, ei pea liikmesriigid tegelema nende liitude tunnustamisega, nad peavad peavad lubama nendele inimestele vaid loa oma riiki siseneda ning nad peavad lubama neil ka seal elada. see kehtib nendele paaridele ning lisaks ka nende pereliikmetele ja seda sõltumata siis inimeste seksuaalsest sättumusest see tähendab seda, et kõik liikmesriigid on kohustatud andma Euroopa Liidu äh, kodaniku äh, kaasale äh, elamisõiguse, sõltumata nende seksuaalsest sättumusest, aga sihtliikmesriik ei oma kohustust tunnustada seda abielu oma siseriikliku õiguse kohaselt see on siis see juriidiline küsimus, mida ma selgitada tahtsin. kui nüüd seda juriidilist küsimust hästi ei lahata, siis mida siis teha? ma toon siin väga konkreetse näite. Poola ametivõimud on eh, keeldunud andma tsiviilstaatuse eh, tõendid inimestele, kes tahavad eh, registreerida oma partnerlust samasoolise inimesega liikmesriigis, kus see on võimalik komisjon on sekkunud eh, sellesse ja on öelnud, et eh, selline käitumine on eh, ebasobiv, see ei ühildu eraelu austamise põhimõttega ning Poola ametivõimud on öelnud, et nad kavatsevad astuda samme selleks, et tühistada selline praktika tulevikus lugupeetud parlamendisaadikud, ma räägin siin seda selleks, et selgitada teile, mida äh, seadused räägivad ja et öelda, mida meie saaksime teha selleks, et äh, ilma asja suureks puhumata saaksime me äh, sekkuda liikmesriigis kehtivas seaduse ellurakendamisse, mis rikub seda praktikat ja mille puhul ei vasta see liikmesriik Euroopa Liidu õigusele suur aitäh, proua volinik teile ning nüüd saab sõna härra Vammen. proua president, proua volinik, lugupeetud kolleegid, kui ma nüüd võin lühidalt kokku võtta äh, selle mulje, äh, mis mul on siin jäänud ja mida ma soovin ka nõukogus äh, edastada, siis see esimene mulje on positiivne, et ükskõik, kas me räägime komisjonis, nõukogus või Euroopa Parlamendis, siis me näeme, et me oleme samal seisukohal, nimelt diskrimineerimise vastu tuleb võidelda ja põhiõigustest, põhivabadustest tuleb kinni pidada, see on oluline ka meie koostöö jaoks. ja selle arutelu ajal ma olen ka juba väga selgelt välja öelnud, et nõukogu arvamusega on kooskõlas ka ülemkogu arvamus. ükski kodanik ei tohi kannatada diskrimineerimise all nende seksuaalse sättumuse tõttu. see on meie põhimõtteline seisukoht. ja sellega seoses on äärmiselt oluline, et kõik liikmesriigid peavad võtma vastavad meetmed selleks, et tagada, et kõikide Euroopa kodanike põhiõigused ja põhivabadus on tagatud ja kaitstud. ja seda nii seadusandluses kui ka praktikas. ja Taani eesistuja seetõttu jätkab äh, diskrimineerimise vastase äh, direktiiviga tegelemist, mis on väga oluliseks äh, panuseks ja see käsitleb ka diskrimineerimist töökohal. siin täna esitati eh, väga olulisi eh, seisukohti ja ma edastan need ka nõukogule. ning samas ma soovin ka esitada mõningad eh, tagatised teile kinnitada, et Taani eesistuja teeb kõik selleks, et tagada Euroopa kodanike põhiõigused ja põhivabadused, võidelda nende eest nii Taani eesistumise perioodi lõpuni kui ka edaspidi. parlamendiliikmed, komisjon ja nõukogu, ükskõik kus me seda küsimust arutame, ükskõik milline on meie seksuaalne sättumus, ükskõik millised on meie arvamused, meil on üks ühine ülesanne, nimelt me peame hoolitsema selle eest, et homofoobia mis on üheks kohutavaks osaks Euroopa ajaloost, äh, ei saaks ka kohutavaks osaks meie tulevikust. aitäh! Cinque... suur tänu, härra minister! meil on viis resolutsiooni projekti esitatud ja arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine leiab aset neljapäeval